Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Um, you will have no- pärastlõunat, kallid kolleegid, alustame. meil on terve rida külalisi siin poodiumil ja peale selle on siin ka arengukomisjoni esimees ning Nigeri parlamendi liikmed selleks, et et äh, me saaksime läbi võtta järgmise päevakorrapunkti. esitlen neid kohe, kui me oleme nii kaugele jõudnud, kuid alustuseks on mul teile mõned teadaanded. kõigepealt äh, päevakorra kinnitamine, kui vastulauseid ei ole, siis on see kinnitatud ja meil on nüüd terve rida teadaandeid. kõigepealt äh, tõlget ei ole meil taani ja iiri keelde ja siis on meil teatud koordinaatorite soovitused, mis tuleb kinnitada vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis. kõigepealt äh, kahekümne neljanda mai äh, koosoleku tagasiside dokument on dokumentide kaustas, teiseks raportööride ametisse nimetamine Äh, Andres Mamikin sotsiaaldemokraatide eest on raportöör, mis puudutab äh, äh, lõhkeainete lähteained, siis Bodil Valero Rohelites kirjutab äh, Fairumi kohta Emil Raadev Rahvaparteist äh, raporti, mis puudutab äh, finants ja muu informatsiooni kasutamise lihtsustamist äh, äh kuritegude puhul siis, siis äh, Trajan Unguriano Rahvaparteist koostab raporti nõukogu otsuse kohta, mis puudutab Brasiiliat äh, ja lühiajaliste viisade äh, loobumisest, siis, siis Tomas Stehhovski kirjutab raporti, mis puudutab lepingus sätteid laiendatud koostöö kohta, tegemist on arvamusega, siis AFCO arvamusraportile. kas me saame kinnitada need ettepanekud, suurepärane, siis on meil veel mõned teated delegeeritud ja aktide ja rakendusaktide kohta. vaatan, kas mul tuleb kõik see ette lugeda olete te kindel? see on nüüd igav teie jaoks, aga ma pean seda tegema, sest mul ei ole lubatud seda mitte ette lugeda, nii et palun kannatust. kõigepealt delegeeritud ja rakendusaktid, siis kahekümne viiendal mail kaks tuhat kaheksateist parlament sai äh, esimese otsuse, mis puudutab sisenemise väljumissüsteemi sisseviimise esimesi sätteid, teiseks äh, Uus-Kaledoonia, Prantsuse Polüneesia ja teiste territooriumite kohta. Need äh, rakendusaktid, äh, nende rakendusaktide kättesaamine äh, anti siis teada kõikidele libe komisjoni liikmetele, kui keegi äh, soovib äh, siis protesti esitada, siis seda tuleb teha enne kaheksandat juunit, siis kahekümne viiendal mail saime me äh, rakendusotsuse, mis puudutab sõrmejälgede kogumist ja ka näopiltide kogumist biomeetrilise informatsioonina. teiseks otsus, mis puudutab siis sisenemise väljumissüsteemi. kolmandaks rakendusotsus, mis puudutab sisenemis- ja lähenemis, väljumissüsteemi info muutmist ja kolmand-, neljandaks otsus, mis puudutab siis äh, veebiteenistusi sellesama süsteemi kohta ja neljaks ots-, viiendaks otsus, mis puudutab siis äh, äh, nõudeid, tulemusnõudeid ja viiendaks otsus, mis puudutab siis andmete säilitamist sisenemis- ja väljumissüsteemis. kui kellelgi on proteste selle kohta, siis palun andke sellest teada enne kaheksandat juunit veel mõned teadaanded, kolmekümne esimesel mail saime otsuse, mis puudutab äh, laiendatud koostööd äh, Euroopa prokuratuuriga ja kõikidele liikmetele anti selle otsuse saabumisest teada. Äh, peale selle pandi paika ka tähtaeg, kolmekümnendal mail saime me otsuse, mis puudutab puudutab äh, raportit kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta hinnangute kohta, mis puudutavad siis kõik Schengeni õigustikku, Schengeni informatsioonisüsteemi ja ka kõikidele libe liikmetele anti siis teada nende dokumentide saabumisest peale selle kolmekümnendal mail parlament sai ka nõukogult rakendusotsused, mis puudutavad siis kahe tuhande kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta hinnanguid Schengeni õigustiku kohta Portugalilt, Maltalt, Eestilt ja Rootsilt. ma ei tea, kas olete pärast seda kõike nüüd väsinud ja juhul, kui üldse keegi mind kuulas, siis aitäh teile mul ei ole lubatud mitte neid ette lugeda, aga siin libekomisjoni sisemine distsipliin tuleb siin väga hästi siis välja, nii et aitäh kuulamast. ja nüüd päevakorrapunkt number kolm. mul on väga hea meel, nagu ma juba alguses ütlesin, tutvustada siin meie külalisi. aitäh kõigile, kellel oli võimalik täna siia tulla. Linda McEwen arengukomisjoni juht, aitäh, et tulid siia minuga koos juhtima seda kuulamist. arengukomisjon vastutab äh, terve rea küsimuste eest, mis puudutavad seda piirkonda ja Nigerit. nii et me räägime siis kuulamise ajal just sellest piirkonnast, siis on meil proua Samino Lauli, Nigeri parlamendi liige samamoodi härra Agali. tere tulemast ka teile. kaks parlamendisaadikut, äh, kellega liibekomisjon Nigeris kohtus, aitäh, et äh, võtsite meid vastu ja hoolitsesite selle eest, et meie visiit oli tõhus. ja muidugi ka suursaadik Matteus Paula, suur tänu ka teile, härra suursaadik, selle eest, et äh, hoolitsesite, et see raske visiit oli väga tõhus. nii et suur tänu veel kord selle eest. tegemist on libekomisjoni jaoks väga tähtsa hetkega, sest meil õnnestus koha peal näha ja tegeleda nende tähtsate küsimustega, raskete küsimustega, millega puutuvad kokku transiitriigid peale selle käisime ka Liibüas ja saime seal ka siis infot transiitriikide kohta, teeme siin ju koostööd IOM-iga ja teiste rändega tegelevate organisatsioonidega, kuid ilmselgelt äh, humanitaarabi on selle piirkonna jaoks väga tähtis ja sellele tuleb laiapõhjaliselt läheneda, just sellepärast me täna ka korraldasime selle kuulamise koos Arengukomisjoniga siis me oleme siia kuulnud terve rea, kutsunud siia terve rea külalisele, kes seda, kes on siis, kes esindab IOM-i te,, tegemist on siis äh, kriisijärgse spetsialistiga, siis Annabel Roy Granholm äh, UNHCR-ist, Deniss Havoo äh, Punase Risti Euroopa Liidu kontorist ja Somaila Maiga Ibrahim, kes on äh, Äh, siis koordinaator äh, Nigeri projektide osas, äh, mis puudutab siis Metsad du Monde Belgia organisatsiooni. lühikene ülevaate siis Liibüa kohta mainisin, et käisime seal kahekümnendast kuni kahekümne kolmanda maini ja ma tahaksin, et mu kolleeg Linda McEwen arengukomisjonist annaks siis selle kohta lühikese sissejuhatuse aitäh, Claude! ma arvan, et sul on õigus, et on väga tähtis, et äh, kaks komisjoni teevad tihedalt koostööd nendes küsimustes, mis puudutavad arengut ja migratsiooni. sest me näeme üha rohkem poliitilist äh, rõhuasetust äh, rändele, näiteks mis toimub Itaalias, see mõjutab ka valimisi, aga me näeme ka üha rohkem seda, et Euroopa raha läheb üha rohkem rändepoliitika rahastamiseks meie partnerriikides. nii et Euroopa Liit ja rändeväline mõõde on üha rohkem poliitilises tegevuskavas ja mis puudutab arengupoliitikat, siis nagu sa ütlesid, Niger on üks kõige tähtsamaid partnereid Aafrikas, tegemist on riigiga, kus on endal väga suured probleemid ja ma olen veendunud, et me kuuleme oma külalistelt ka nende kohta täpsemalt meie kuulamisel me esitamegi küsimuse, et kuidas toetada Nigerit. ma arvan, et kõige lihtsam on Nigerit äh, toetada pikaajalise arenguabi kaudu. tegemist on äh, suurima arengupartneriga ja natukene aega tagasi viisime me läbi Euroopa Arengufondi vahearuande ja komisjon on teinud ettepaneku, et tuleks vahendeid suurendada üheksakümne miljoni võrra. viissada üheksakümmend kuus miljonit oli alguses ette nähtud ja nüüd on kuussada kaheksakümmend kuus miljonit ja suurem osa sellest lähebki eelarve toetamiseks, selleks et oleks võimalik sotsiaalpoliitika rakendamise võimekust suurendada. me teame, et paljud lahkuvad just sellepärast, et ei ole põhilisi sotsiaalteenuseid ja just sellepärast me oleme ka alati öelnud et, et kakskümmend protsenti arengufondi vahenditest peaks minema põhiliste sotsiaalteenuste pakkumiseks. teine valdkond, kuhu on Euroopa Liit väga palju are-, investeerinud on olnud usaldusfondid ja kakssada üheksakümmend miljonit on läinud siis äh, Nigeri äh, usaldusfondi ja natukene aega tagasi käisime ka Ugandas ja tegelesime Uganda usaldusfondiga ja meie jaoks on väga tähtis, et vahendid läheksid nendesse projektides, millega kohapeal inimeste elu parandatakse. ja me ei tohiks mitte ainult äh, migrantide elu seal parandada, vaid kõikide, kogu kogukonna liikmete elu ja parlament jälgib, kuidas neid usaldusfondi vahendeid äh, kasutatakse. peamegi küsima, et kuidas seda täpsemalt teha ja meie komisjon on loonud siin ka erirühma, mida loeb siis Elis Lain ja see töörühm tegelebki just äh, usaldusfondi vahendite kasutamise kontrolliga. mul on väga hea meel, et siin on ka Nigeri parlamendi liikmed kohal, sest mitte ainult meie ei peaks kontrolliga tegelema, aga vaid meie kolleegid Aafrikast. ja kui toimus viimane Euroopa Liidu, Aafrika Liidu tippkohtumine Abidžaanis, siis olid meil kohal nii Euroopa Liidu juhid kui ka Aafrika Liidu juhid ja me ütlesime, et me tahame rääkida poliitikuna, poliitikutena nendest küsimustest koos ja tahame teada ka siis äh, Aafrika poliitikutelt, äh, kuidas nemad hindavad olukorda koha peal. nii et äh, lõpetuseks, Claude. see nädal on arengupoliitika jaoks väga tähtis, sellepärast et meil toimuvad Euroopa arengupäevad Brüsselis, tegemist on suure konverentsiga, meil on külalised kogu maailmast, kes tulevad siia selleks, et rääkida meie arenguabist ja arengukoostööst ja kolmapäeval on meil eraldi üritus, mida korraldab meie komisjon, see puudutab lapsabielusid, meil on kaks Nigeri ministrit, kes kolmapäeval tulevad sellele üritusele kohale ja mul on tõesti väga hea meel, et me saame täna Nigeri parlamendi liikmetega kohtuda ja ma loodan, et see parlamentaarne koostöö, koostöö poliitikutega Nigerist jätkub, nii et me saame leida parimad poliitikad selleks, et pikaajaliselt toetada Nigeri arengut ja see peaks olema meie prioriteediks. aitäh, saan ainult äh, toonitada seda, mis puudutas rahastamist. me teame, et rahastatud on migratsiooniküsimusi, aga meil peab olema laiapõhjaline lähenemine Euroopa Liidu poliitikates, see on väga tähtis, nägime seda just eelmisel nädalal, kui rääkisime Liibüast. ja kolleegid on mul tõesti palunud äh, ja ma luban, et ma annan ka siis lühidalt infot siis Liibüa visiidi kohta. tegemist oli siis tõesti ad hoc visiidiga ja meie komisjoni jaoks väga tähtsa visiidiga nii et ma annan veel lühikese ülevaate selle kohta ja siis läheme kohe tagasi Nigeri juurde. see on tähtis, sest nagu öeldud, tegemist oli algatusega, mille kaudu me tahame hoolitseda selle eest, et parlamendi delegatsioon oleks kohapeal ja teaks täpselt, milline on asjade seis viimati käisime kohapeal vist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja seda proua Mogherini ka ütles oma avalduses eelmisel nädalal. räägin siis, mis toimus. Tripolis ähm, nägime poliitilist ja sotsiaalmajanduslikku olukorda on täiesti selge, et kui ei ole poliitilist stabiilsust enne valimisi, siis see mõjutab väga pa-, palju ja me ei tegelenud siis mitte ainult ilmselgete migratsiooniküsimustega, aga stabiilsus on siis ka väga tähtis. tähtis on keskenduda migratsiooni haldamisele, seda nägime ka Liibüas kohtusime asepeaministriga, välisministriga, siis ka ÜRO esindajatega ning Toraka linnapeaga. tegemist on linnaga, kus on viiskümmend tuhat elanikku, kes ei ole saanud äh, tagasi pöörduda koju pärast seda, kui nad kahe tuhande üheteistkümnendal aastal linnast välja saadeti teiseks soovisime käia ka ühes kinnipidamiskeskuses Tarjal Sikas. tingimused seal olid õudsed meie arvates. ja me võime sellest muidugi hiljem veel rääkida, aga väga tähtis on teile selle kohta infot anda kutsusime Liibüa ametivõime üles tegema konkreetseid samme nende kinnipidamiskeskuste samm-sammult sulgemise suunas ja eelmisel nädalal meie komisjon tõstatas ka selle küsimuse, kui täiskogul arutasime Panseri raportit. siin tõesti oli veel küsimusi, aga teen hästi lühidalt. Tunises rääkisime pikemalt äh, vanemametnikega ja ka ÜRO eriesindajaga Salamiga ja UNHCR-i ning IOM-i esindajatega. rääkisime ka nendega, kes on kohapeal näiteks äh, piirideta arstide esindajatega ja nendega, kes äh, päästeoperatsioone merel läbi viivad. väga tähtis on, et äh, üldvalimised toimuks äh, stabiilselt. Liibüas on probleeme sellega, et erinevad institutsioonid blokeerivad üksteist, äh, seal on sõjalised kokkulepped, väga palju tsiviilisikuid saab nendest surma ja risk, et äh, kriis kandub edasi, on väga suur, meil oli väga palju kohtumisi, kus see tuli ka väga selgelt välja. põhiteenis, teenuseid ei pakuta, nagu Linda seda välja tõi, seda, mis on vajalik selleks, et äh, elada peale selle inimkaubitsemine, kaupadega kaubitsemine on üks põhjuseid äh, või peamisi põhjuseid, miks on olukord nii raske, eriti just lõunaosas me nägime, et seal on väga moonutatud äh, rändevood me nägime, kui palju oli relvi, arvatavasti äh, kõige rohkem relvi kogu maailmas ongi seal kohapeal, siis äh, rannikuvalve lõpetuseks. mis puudutab rannavalvet, äh, tahaksin toonitada, et Euroopa Liit toetab Liibüat ja Liibüa rannavalvet ja peaksin keskenduma inimõigustele ja mitte ainult julgeoleku küsimustele ja koostöö rannavalvega peaks sõltuma konkreetsetest meetmetest inimõiguste alase olukorra parandamiseks, eriti just pagulaste ja nende inimeste puhul, kes on jäänud siis nii-öelda Liibüasse lõksu ja sellest peaks siis ka sõltuma, kui palju Euroopa Liit oma rahastust suurendab, meil on olnud väga palju poliitilisi kohtumisi sellel küsimusel. tean, et Liibüa kohta siin üksikasjalikum järeldus komisjonis veel koostatakse, aga me oleme juba äh, päris mitmel ähm, kohtumisel seda rannavalve küsimust arutanud ka enne seda, kui me siis läksime Tunisesse. nii et nii palju siis visiidist Liibüasse ja räägime sellest pikemalt siis, kui selleks on aeg ette nähtud ja nüüd läheme Nigeri raporti juurde. ma olen nüüd siin pikalt juba lugenud äh, kas me ei peaks nüüd kohe andma sõna kolleegidele, kes tegelevad äh, Nigeriga, Nigeri delegatsioonis? sellel visiidil oli väga palju erinevaid nüansse, aga Frank on kohal, kas keegi veel? ainult sina delegatsioonist, Frank mitte ainult sina, selles mõttes, et ainukesena. sa oled nii tähtis. aga kogu vastutus on siis sinu õlgadele pandud. Frank, ma arvan, et sa oled nõus. ja tema ka ju osaliselt vastutas selle visiidi eest ma eeldan, et ka ülejäänud nõustuvad sellega ja Linda ka, et meil olid tõesti väga tõhusad kohtumised sealsete parlamendisaadikustega, et meil oli tõesti väga tihe programm, see ei näinud alguses nii tihe isegi välja, aga me tegime selle tihedaks, härra Engel osaliselt ka vastutas selle eest, aga see oli ka tähtis, meil oli neid kohtumisi vaja. nii et Frank kui sa soovid meile anda väikese ülevaate delegatsiooni visiidi kohta oma äh, perspektiivist, delegatsiooni perspektiivist, siis annaksin sulle selleks võimaluse ja siis anname sõna parlamendisaadikutele. Thanks, Claude, I'll uh,, <coughs> I'll, I'll be, I'll be very brief on suur tänu, sest äh, ja see läks nii sellepärast, kuidas me siin tegutseme uh,, kuna libe komisjon oli see, läks, kes läks koha peale, mitte välisasjade komisjon võimudele, leides, et tegemist on transiitriigiga. ränne on seal aset leidnud juba igavesti ja jääb igavesti ja me saime sellest teada mitmetel koosolekutel mida algselt ei olnud ette nähtud, aga mis lõpuks aset leidis, osa on väga oluline selles mõttes, et kui seal ebaõnnest-, õnnestuda, siis on, tekib territoriaalne vaakum, kust äh, piirkonnas teistest äh, riikidest, kus nad võib-olla on surve all ja mul on hea meel ja ma usun, et kõik on hea, heal meelel selles osas, et vastu peaks, on vaja vastu panna ainult piiratud piirkonnas selleks, et nii-öelda poest äh, Somaaliasse ja teistesse riikidesse on sellised, et äh, et see marsruut on äh, oma mahukuselt oluliselt väheks Saheli piirkonnas ja ma olen käinud ka Mauritaanias just hiljuti ühel teisel missioonil Äh, ma oleks olukord kontrolli all, Nigeris nii see ei ole, Burkina Fasos ja ka mujal ei ole see veel nii, näiteks Põhja-Tšaadis, Saheli piirkonnas on väga palju vaja ära teha. aitäh, Frank! detailne raport Nigeri kohta, mida ma julgustan kõigil lugema, on juba olemas. soovisin välja tuua paar põhipunkti delegatsioonist, lähtudes sellest, mida Frank ütles ja ka mida Linda ütles silmi avav oli Nigeri puhul see, eh, milline on kohapealne vaesus, võib-olla ma-, vaesuses teisel kohal maailmas, aga seda ümbritsevad riigid, kus on väga palju probleeme, Mali, kus on sõda ning mitmed teised, kellel on mitmeid probleeme. rändevaatenurgast on Nigeri probleem sellest, et eh, väga paljud neist ei jõuagi sealt Euroopa Liitu Niger riigina on vastupidav vaatamata väljakutsetele, mis on seotud vaesusega. ja seal on ka teatud transiidi ökosüsteem, ehk siis need oma inimesed sealt välja ei voola ja see on väga oluline. aga Nigerit ümbritsevad mitmed olulised teemad, üks näiteks, et transiidi osas surutakse neid tagasi ja kolleegid kindlasti räägivad sellest näiteks IOM-ist, mida see tähendab, see Liibüa lähedal põik-, paiknemine, Burkina Faso ja Nigeerias tegutsev Boko Haram. me kohtusime rändajatega IOM-i laagris ja ja Niger on tõesti see, kes peab kandma kogu seda koormat ning põhitaristu, mis puudutab äh, arengut. ma ei ole kunagi käinud missioonilis, kus oleks olnud äh, põhjalikemaid äh, sõnavõtte, kus kirjeldati kogu sõnavõttu ja ja mis puudutab ka neid inimesi, kes on siin täna sõna võtmas. piirkonna stabiliseerimine on kriitiline kohtusime ECOWASiga ja seda, mida äh, Saheli G5 korraldab mitmete vabaühendustega ja sidusrühmadega ja EUCAP-ile täna, tänu ja UNHCR-i ja teiste vabaühenduste tõttu oli meil, kes kohapeal tegutsevad, oli meil võimalik väga palju teadmisi saada, palun lugege raportit aga võtke arvesse, et tegemist on riigiga, mis, äh, kust ei põgene omad inimesed, vaid mille puhul on tegemist äh, transiitriigiga, lihtsalt liigutatakse Tuneesiasse äh, ja mujale ja see riik on väga palju pingutanud ja väga huvitav oleks kolleegidelt tagasisidet kuulda. lisaks teised delegatsioonid, proua Kiange ja Karspeal ei ole siin ja ja järgmisena tervitaksin siin äh, suursaadik Mateus Paulat ja sooviksin teda tänada, sest kohapeal olles ma tean, et kolleegid on ka varem käinud nendel missioonidel ja kõik ka äh, justkui kadusid, äh, kui Tiina Tuhka, kui me sinna jõudsime, aga tema tõi need kõik jälle kokku ja ma tahaksin teda tänada, sest vaatamata raskustele oli see tõesti suurepärane missioon, aitäh selle eest ja andke meile viieminutiline hinnang selle praeguse olukorra kohta, aitäh! suur tänu, lugupeetud esimehed, daamid ja härrad! kõigepealt äh, sooviksin teid tänada, et olete, korraldasite äh, selle äh, külaskäigu delegatsiooni Nigeeri kahe komisjoni poolt ja see oli väga oluline meie partnerluses Nigeriga ja lisaks ka need äh, parlamendisaadikud, kes on siia kohale tulnud, see kõik näitab, kui oluline on see, et dünaamika on hoo sisse saanud nendes suhetes. lühidalt, millised on väljakutsed äh, äh, Nigeri ees? Need on väga olulised mõned neist on juba tõstatatud, seega saan neid lühidalt puudutada, julgeolek ja areng. see on äh, põhi äh, mõte selles osas, mis koha peal aset leiab. alustaksin arenguteemast. tegemist on maailma võib-olla vaesema riigiga aga mis on väga vastupidav, samas väga vaene ja kes seisab silmitsi kõige suurima demograafilise see on väga suur väljakutse arengu perspektiivist, sest äh, viis tuhat riigi tulevikku. Äh, toiduga kindlustatus sotsiaalkindlustus on samuti suur, keset väga ebastabiilset piirkonda. Liibüa, Mali, Boko Haram lõunas veel ning vaatamata kogu äh, riigis äh, säilitada koos oma vajalike teenustega siinkohal sada üheksakümmend miljonit eurot on kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodiks ette nähtud selleks, et klassikalist arenguvajade fond, sest seoses julgeolekuga terrorism, ränne, eh, narkokaubandus, riiki võimestusega EUCAP Saheli väljaõppe osas on julgeolekuvõimud, politsei ja nii edasi. lisaks sellele sõjaväelisel tasandil ei ole neid veel hävitatud, aga on väga hea edasiminek olnud ja selle tagamist näiteks kutseõpe ja nii edasi. rände osas on meil äh, see erakorraline raha inimesi arreteerida, sest äh, arenemas oli paralleelmajandus, kus äh, noored töötasid selles valdkonnas, seega lühidalt öeldes see on see, mida ma saan siinkohal öelda, loomulikult Liibüa olukord mõjutab oluliselt seda toimuv ja lisaks ka päritoluriikide puhul tagasi pöördudes nende toetamine ja lisaks ka teile te delegatsioonile minu arvates ähm, panustas te olulisel viisil äh, partnerlusse nende riikide vahel Euroopaga ja tegemist oli olulise panusega ka meie Nigeeria partnerite abistamisse. Lauli kes on parlamendisaadik eh, ning eh, parlamentaarse kaubandust, eh, kodakondsusetust ja, ja muude alternatiivide loomist. meie parlamendi võrgustikus on nelikümmend seitse teemat, millega me tegeleme kõikide sidusrühmadega, kes on sellega seotud. esiteks on meie eesmärgiks ja meie teiseks eesmärgiks, mis on sama oluline, on sarnaseid tegevusi teaduskava, kus on välja toodud kolm telge. esimene neist puudutab võrgustiku väljatöötamist, teine rännet. Niger ei on oma geograaf- seda ebaseaduslikku rännet äh, kontrolli all saada ning tegutseda seadusliku rände ja õiglase, õiglase rände hulgas finantsvahendeid. sain teada, see koos teiste parlamendi, naistest parlamendi saadikutega käisime külas nendel naistel, nende põgenikelaagrites, humanitaarabi, need on naised ja lapsed ja tahan teile kinnitada, et ma olin väga liigutatud eh, ja mu süda käisime kolmes eh, piirkonnas ja ühes neist oli enam kui kümme tuhat äh, kogu see teema äh, on teema, mis on seotud sellega, et Nigeris paljud ei liigu, aga, aga on, Rogiangiat ei ole täna kohal, sellepärast et ma tean, et ta teiega sellest juba rääkis ja ta võib-olla saabub ka hiljem meie tänasele üritusele. nüüd tahaksin tervitada Manu Agalit, kes on Nigeri Rahvusassamblee liige ja kui kellelgi on raske valimisringkond või tunnevad muret oma valimisringkonna raskuste pärast, siis äh, igal juhul äh, selle tunnistajaks olnud. mul on väga hea meel, et Manu Akali on tulnud täna siia ning tahaksin teda veel kord tänada selle eest, äh, et ta aitas meil saada paremat pilti sellest, mis rändevallas juhtub sellel Agadesi marsruudil. Mm. härra Akali, teil on sõna suur tänu, lugupeetud äh, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada teid kutse eest. mul on äh, äh, suur rõõm tulla siia nii teie raportööri ettevalmistustööle ja oli võimalus ka aidata teid delegatsiooni külaskäigus. suur tänu, lugupeetud Arengukomisjoni esimees, samuti suur tänu äh, äh, lugupeetud kõrge äh, esindaja, teie ekstsellent, suur tänu kõigile, kes meid täna siin vastu võtavad tahaksin rääkida täna Nigerist ja tuhande üheksasaja kaheksakümnendate lõpus Nigeris toimus äh, äh, toimusid meeleavaldused ja seejärel pidi tulema rahu ja rahu kokkulepe Äh, eesmärgiks oli äh, äh, aidata jalule ka varasemad võitlejad ja väga paljud otsustasid hakata rändajaid transportima. see on, see toob palju sisse ja mina töötasin just nimelt ühes rahu taastamise kõrges komisjonis ja nagu teie esimees ütles, Agadesi piirkond on raske piirkond aga mina töötasin just nimelt rändeteema kallal juba tol ajal. ja tol ajal olid meil siis äh, need varasemad võitlejad ja kes olid nõus, kes äh, läksid Burkina Fasosse äh, ja leidsid kandidaadid, kes tahtsid Euroopasse minna ja hakkasid inimesi kaupa, ka inimesi vedama ja see ei häirinud mitte kedagi. pärast seda toimus uus ülestõus ja, ja uus me,, uued meeleavaldused, rahutused ja kõik jätkus uuesti. ja Niger ei ole tänaseni tegelikult riik, äh, mis oleks äh, rände algusriik ja päritoluriik, me oleme transitiriik. ja äh, Agadesi piirkonna põhjapealinn ütleb, et tulge külla ja lahkuge aga tõsi, nimigi juba vihjab sellele. ja rände nähtus on muutunud nii oluliseks, et Niger kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võttis vastu seaduse, äh, seadus null kolmkümmend viis kaks tuhat viisteist, millega kriminaliseeritakse inimeste transport äh, Äh, rände eesmärgil ja kõik rändega seotud tegevused. see seadus, me peame seda seadust kui me sellest seadust kin-, peame seadust, sellest seadusest kinni pidama, see on meie seadus, mis võeti vastu meie vabariigi presidendi äh, eestvedamisel ja Nigeri parlamendi äh, eestvedamisel, meie hääletasime selle poolt, on ka teisi seadusi, mis on seotud inimkaubandusega. ja tänases maailmas rände kandidaate on veel palju ja neid, kes tahavad neid transportida, on ikka veel palju. ja kui me hakkame siin statistikat tegema selle kohta, kuidas on seda äh, seadust rakendatud äh,, seda seadust null kolmsada viiskümmend viis kaks tuhat viisteist, siis äh, äh me jõudsime sellega seoses otsusele, et meil on vaja programmi selle kohta, kuidas ühiskonda taasintegreerida viis tuhat kuussada uut in inimest nii-öelda. ja äh, selleks on meil vaja toetust. Euroopa Liit on rahastanud väga paljusid projekte, äh, teavitusprojekte äh, seoses rändega, selleks, et informeerida sellest, et ränne on ebaseaduslik, on aidatud Agadesi kultuuripärandit taastada ning on äh, aidatud ka varasemaid äh, kullereid, inimkullereid või teisi paremini ühiskonda integreerida. väga palju on tehtud Euroopa Liidu toetamisel, on ka teisi organisatsioone, rahvusvahelisi organisatsioone, kes aitavad, me näeme neid koha peal, nad teevad väga head tööd rahvusvaheline rändeorganisatsioon, Saksamaa äh, koostööorganisatsioonid, äh, meil on koostöö Belgiaga, Luksemburgiga, teiste riikidega ja loomulikult ka ÜRO-ga, kõik aitavad meid, aitavad meil neid rändesoodustajaid äh, nii-öelda ümber kasvatada ja kui me ei tegeleks enam äh, rändeküsimustega, siis ma ei peaks enam Rahvusassambleesse tulemagi, praegusel hetkel on Agadesi piirkonnas see kõige tähtsam küsimus, meie südameküsimus. kogu meie majandus ja kogu meie elu keerleb selle ümber, terve rida inimesi äh, vajavad ümberveenmist, nad peavad leidma uue teise, teise eluala, eluala, mis võib neile sisse tuua raha. ja mis toob kaasa teisi elu tege-, eluvaldkondi ja elatuse valdkondi, restoranid, äh, e, peavarjupakkujad, äh, vahendite ettevalmistajad, rändajate jaoks, kõik, kõik need elualad on nii-öelda äh, meie piirkonna inimeste elatise allikaks ja meil on vaja teisi võimalusi. Euroopa Liit on kaasa aidanud teavitustööle ja uute võimaluste leidmisele ja ka seaduse null kolmkümmend viis kaks tuhat viisteist rakendamisele. kõik teavad äh, seda seadust null kolmkümmend kuus kaks tuhat viisteist ja meil on vaja äh, erinevaid aspekte, kui me tahame seda rännet äh, et see ränne haabuks, meil on vaja julgeolekut, meil on vaja uusi võimalusi. inimesed hukkuvad äh, kõrbetes, naised, lapsed, kes jäävad sinna eksi. rändajad tegelikult on, äh, võib öelda, lausa süütud, nemad on ohvriks sattunud, nad tahavad elada. ja nad hukkuvad. Äh, nad arvavad, et nad saavad kõrbe läbida aukudeta. ja väga paljud äh, asuvad sellele teele. Need noored inimesed vajavad meie toetust, meie abi. et meil oleks ränne, ränne, mis oleks äh, kontrollitud, äh, humaanne, milles oleme ühiselt kokku leppinud ja et nendel noortel inimestel oleks mingisugune töökoht, ma ei tea, võib-olla olen rääkinud juba liiga palju, võin jätkata edasi või rääkida veel. ma arvan, et võib-olla lõpetaksin, ütleksin teile veel kord suur tänu. võin teile rääkida palju ja me jätkame oma koostööd, aga oleme tulnud täna siia selleks, et äh, äh, teiega asjadest rääkida ja meil on hea meel ja uhke tunne siin olla, sellepärast et me oleme transiidiriik, aitäh teile, et te olete aidanud meil jõuda sinna, kuhu me oleme jõudnud ja suur tänu teie toetuse eest kuni tänaseni, aitäh! ka meil on äh, uhkus äh, tõdeda, et te meie kutse vastu võtsite täna on äh, Belgia jaoks äh, soe päev. jah, tõesti äh,, soo-, südantsoojendav päev teile ka ja Agadeshis kindlasti äh, kolleegid mäletavad veel, kui kuum oli päev siis, päev, kui kuumad olid päevad siis, kui me Agadeshis viibisime. nüüd läheme edasi ja ma arvan, et kolleegid tahavad ka küsimusi esitada, nii et äh, eks siis neid ka tuleb. Agadesi peamiste keskust äh, juhib äh, rahvusvaheline rändeorganisatsioon, me oleme kohtunud mitmete esindajatega, Agadeshi üks peamine see keskus, nagu öeldud ka, on rahva, rändeorganisatsiooni juhtimise all ja Eugenio Ambrosi äh, tuleb ja räägib meile viie minuti jooksul oma kogemustest. Rõõm täna teie ees esineda ja mul on hea meel kuulda, et teie jaoks oli ja teine käsitleb julgeoleku arengu ning rände vahelisi seoseid. nii nagu meie asja näeme, meel, et Euroopa Liit, Euroopa Liidu toetusel on võetud erinevaid meetmeid ning tänu sellele ongi nüüd näha tulemusi. inimesed on sattunud väga rasketesse oludesse ning võivad sattuda äärakasutamise äh, ohvriteks ning väärkohtlemise ohvriteks. väljakutse niisiis meile, kes on nendest rasketes oludes pidanud kannatama ning peame kaitsma neid, kes on haavatavamal positsioonil ning loomulikult ja me saadame inimesed tagasi vaba liikumise Äh, kõrbesse kaks päeva enne seda, kui päästeoperatsioon kohale jõudis. nii et sellega tuleb endiselt tegeleda ja me näeme, et üha rohkem rändajaid lahkub Liibüa. mis puudutab kaitset, siis äh, kui meil ei ole mingisuguseid alternatiive, õiguspäraseid marsruute või mooduseid, äh, siis on väga raske ebaseadus, see on andnud ka tulemusi. ja siis arengu küsimus Nigerit peetakse kui stabiilsuse saareks, on kolleegid ja mõned pered, kes selle äriga tegelesid, neid oli kergem veenda, aga on ka neid. ning äh, rändeküsimus kui selline kokkuvõttes ei ole äh, inimestele appi minema, kes olid lihtsalt kõrbesse maha jäetud ja kui neid inimesi ei oleks üles leitud, kui neid ei oleks üles korjatud nii-öelda, siis põhimõtteliselt oleksid nad lihtsalt pidanud eluga hüvasti. nagu ameti esindaja on kohal, kohal on äh, proua Annabel Roik-Ranjon, kes äh, meil on väga hea meel selle kutse eest tänasele üritusele, kus on kohal ka meie Niger-, Nigeri kolleegid rände äh, ja väljakutsed äh, on üsnagi suhtelised, äh, nii nagu parlamendiliige Engelgi siin viitas oma sõnavõtuga, me võime omalt poolt ka pisut infot juurde lisada. jah, nii nagu siin juba on öeldud, Nigeri olukord on seotud Liibüa olukorraga ning piirkondliku olukorraga üldse. Niger muutub üha rohkem alternatiivse kaitsealaks nende inimeste jaoks, keda evakueeritakse Liibüast. me teame äh, ÜRO pagulaste ülemvoliku ameti evakueerimisprotsessist, mis on seotud äh, Liibüa kinnipidamiskohtade kohutavate ping-, tingimustega. sealt tulevad siis inimesed Liibüast äh, Nigerisse ning ja siis samuti on alternatiivseks pelgupaigaks äh, see Niger nende jaoks, kes on juba Nigeris ning tahavad siia jääda. Niger on tõesti transiidiriik, aga see on muutunud ka juba varjupaigariigiks ning äh, tegelikult ka sihtriigiks, äh, nii kurb kui see ka ei ole um,. umbes kuuskümmend tuhat Mali pagulast ning praktiliselt sada tuhat Nigeeria pagulast on äh, tulnud varjupaika saama just nimelt Nigerisse ning äh, ka need, kes on tulnud Liibüast, äh, kes ei taha sealt edasi minna, vaid on tulnud Nigerisse selleks, et sinna ka jääda. mis on siis ÜRO pagulaste ülemvoliku ameti roll selles kontekstis, meie tahaksime tagada Äh, tagada selle, et äh, need, kellel on õigus varjupaigale, saavad varjupaiga ning äh, et lahendused oleksid jätkusuutlikud, pikaajalised ja sellised võimalused on olemas, seadus on, seadused on paigas, mõned institutsioonid on samuti paigas Nigeris inimesi registreeritatakse, on paigas see, kuidas antakse dokumente ja kuidas saab esita varjupaiga taotlust mõningate inimeste jaoks, kes tahavad nii ta,, mõningad inimesed tahavad Nigerisse jääda ja mõnedel inimestel on äh, õigus suunamisele väljaspoole Nigerit, see on nende äh, inimeste jaoks võimalus, kes on evakueeritud Liibüast üle kahe tuhande inimese ja äh, Tripolist või siis äh, Njame piirkonna juurest ja see on, seal on umbes kakskümmend viis protsenti saatjate alaealisi. sada nelikümmend üks inimest on siis saadetud edasi Nigerist tänaseks selle kokkuleppe alusel, mis Nigeriga sõlmiti. ja umbes sada varjupaiga taotlejat on äh, Äh, suunatud edasi Nigerist, ilma et nad oleksid äh, eelnevalt evakueeritud äh, Liibüast. mõnda aega on arenenud äärmiselt murenenud, murettekitav olukord, kaks tuhat Sudaani kodanikku, peamiselt varjupaigataotlejad, sealhulgas väga paljud saatjate alaealised ning väga paljused on äh, väga paljud on ka väärkohtlemise ohvrid, on meil praegu mureküsimuseks ja tõenäoliselt nende arv lähikuudel veel kasvab ja tõesti, see on meie jaoks suureks mureküsimuseks, oleme seetõttu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus avanud oma kontori Agadessis ning oma vastuvõtukeskuse nendele haavatavatele isikutele. kõike seda teeme loomulikult suures koostöös riiklike, piirkondlike ning kohalike ametivõimudega ning kodanikuühiskonna organisatsioonide ning rändeorganisatsiooniga. meie arvates on meie ees neli äh, väljakutset, millega tuleks toime tulla rände kontekstis ja ÜRO pagulaste ülemaliku ameti seisukohast. ma ei räägi siin Mali ja Nigeeria äh, pagulastest. teiseks, Agades aga ka muud piirkonnad on piirkonnad, kus need, kes võtavad vastu äh, neid inimesi, tunnevad äh, nad kahjustab neid ja nad ei taha neid eriti oma ühiskonda vastu võtta. kolmandaks inimesed, keda saadetakse Alžeeriasse, nagu enda organisatsiooni esindaja ütles, juba üle kahe tuhande inimese on neid ja see on Agadesi piirkonda veelgi ebastabiilsemaks muutnud, nad vajavad rah-. me teeme koostööd Nigeri ametivõimudega mitte tagasisaatmise põhimõtte küsimuses, et kedagi ei saadetaks tagasi nii, et sellega rikutakse tema õigusi suur tänu teile ja olen valmis vastama küsimustele. suur tänu ja lõpetuseks saavad sõna kaks rahvusvahelist vabaühendust, kes selles piirkonnas tegutsevad ja kellega me kohapeal kohtusime, loomulikult on ka kohalisi vaba, kohalikke vabaühendusi väga palju, ka nendega kohtusime, aga kõigepealt siis äh, Punase Risti Euroopa äh, osakonna äh, juht Deniss Havo, suur tänu, ähm, viimane kõneleja, see tähendab äh, olukorrast selles piirkonnas, räägin prantsuse keeles, aga minu märkmed on inglise keeles, äh, nii et see on minule väljakutseks. Nigeris, nagu me teame, on väga palju äh, Punane Rist aktiivselt tegutsenud. meil on üheksa riikliku äh, puhkuse äh, tervishoiuprogrammide äh, ning valdkonnas, samuti peresidemete taasloomise edendamisel ja nii edasi. paljud organisatsioonid on olnud selles riigis juba kaua ja olnud seda lakkamatult, pakkudes teenuseid rändajatele. kaks näidet. kahe tuhande kolm- teenuseid, muuhulgas sotsiaalkaitseteenuseid, esmaabikoolitusi on pakutud Äh, esmaabi äh, ka kohalikule äh, elanikkonnale on meie eesmärgiks ja siis nõndanimetatud geto ning meil on võimalusi ka kontrollimiseks AIDSi ja, ja HIV testi läbiviimiseks ja Taani ning Prantsuse Punane Rist pakuvad selliseid teenuseid päris palju tegemist on üsna ulatuslike programmidega, mitte mingisuguste katseprogrammi äh, operatsioone. me ei äh, tee oma tööd üksinda, vastan juba ette äh, mõningatele küsimustele, mida tõenäoliselt esimotama hakatakse. minu kolleegid juba rääkisid enne seda, meil on koostöökiri Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga, mõjuprobleemidega inimesi, mis puudutab tagasisaatmist, siis pöördutakse, pöördume meie jälle nende poole ja äh, me võtsime ka vastu Briti Punase Risti esindajad, kes tegelevad just nimelt äh, peresidemete taastamisega nende äh, sisserändajate jaoks, keda on Liibüast, tuleb kohaneda kohalik, vastavalt kohalikele vajadustele ja meil on vaja rohkem mobiilseid üksuseid, üha rohkem on neid rändajaid, kes ei taha eriti tervishoiukeskuste poole pöörata ja seetõttu oleme me teinud tööd siis marsruudil. Äh, hea meel äh, siin täna teie komisjonide ees rääkida ning äh, ma tahaksin rääkida veel ühest teemast, Euroopa Liidu tähelepanu sellele piirkonnale, sellele riigile ning Euroopa Liidu toetus erinevate programmide rahastamisel on natukene moonutanud võib-olla humanitaar. punane risti seisukohast meie arvates on kõige hädavajalikum tase siiski tervishoiuteenused ning kohaliku tasandi see määral Liibüast äh, Euroopa suundumise osas vähenenud. mis puudutab selle seaduse rakendamist kaks tuhat viisteist aastast, siis see on olulisel määral panustanud selleks, et vähendada rändevooge Äh, Liibüa ja Euroopa suunas. lugupeetud parlamendisaadikud, humanitaarorganisatsioonina on meie jaoks selle seaduse rakendamine olnud oluline kuigi ta on aidanud rändajate arvu vähendada, Eh, kes ebaseadusega aga teises eh, viibivad, on sellel eh, olnud ka humanitaarvaldkonna mõju, mida tahaksime teile välja tuua. esiteks üha negatiivsemas õhkkonnas rände osas mõistame me ka näiteks, oleme näinud ka politsei vägivalda rändajate suhtes ja seda nendime me lähtudes koostööst rändajatega meie arutelust äh, nendega ja pidevalt on tegemist kas verbaalsete rünnakutega või hoopidega, äh, alandamise ja muu sarnasega. teiseks, kui Agadesi puhul Äh, seda seadust rakendatakse ja tegemist ebaseadusliku rändega ja üha enam äh, puudutab see seda, et need inimesed äh, peituvad linna äärtesse ja sotsiaalsüsteemi äärmustesse, üha vähem on neil juurdepääsu tervishoiuteenustele, üha vähem juurdepääsu toidule, sest nad ei saa isegi turule minna, et süüa osta, sellepärast nad kardavad, et politsei peab nad kinni ja siinkohal peitub äh, probleem, mis on seotud äh, nende sisserändajate surumisest äh, nii-öelda piirkonna äärevaldkonda, getostumine ja rändajad, kes jäävad haigeks, ei saa juurdepääsu tervishoiuteenustele ja ei saa ravi ja nad ei julge ka oma peidupaikadest välja tulla ja see võib endaga kaasa tuua väga tähelepanuväärset mõju. rändajate eh, ohud on üha suuremad võrreldes varasemaga inimkaubitsejad, kes veel julgevad selle valdkonna, selles valdkonnas tegutseda, nõuavad eh, rohkem raha elu eest ei hoolitseda, nad jäetakse kõrbesse. on oluliselt aga teisi rändajate olukorda haavatavamaks muutnud. ja Euroopa Parlament peaks. härra Stettina, härra Costa, proua ja Roka, proua Spinelli, härra Lambert nüüd äh, kütanud, nii et kui võimalik, tehke palun hästi lühidalt, sest tundub, et kõik soovivad sõna saada ja siin on tõesti ka Nigeeria parlamendisaadikud, kes on tõesti pika reisi ette võtnud selleks, et siin vastata, nii et komisjonile kähkult ja siis järgmisena äh, kolleeg Kosta. aitäh kui ka TV Komisjoni liikmetele. nagu te ütlesite, praeguse olukorra kirjeldamine on olnud tegelikult osa laiapõhjalisest lähenemisest äh, rändele ja seda kõike on võimalik äh, lugeda ka siis viimasest sellest dokumendist, et äh, meil on laiapõhjaline lähenemine rändele, seda siis just Vahemere koridoris, arvestades ka rahvusvahelise õigusega ja meie partneritega UNHCR-i ja IOM-iga ning Lüübias keskendume võtta ümberpaigutamiskanalid ning kinni tuleb pidada rahvusvahelistest standarditest. see kõik toimub paralleelselt ja me samal ajal jätkame siis ka inimõiguste alast tööd Liibüas. Te teate statistikast, et, et meie tegevus Liibüas on vilju kandnud et meil on äh, rohkem in-, ümber on paigutatud inimesi ja seda on teinud ka liikmesriigid ise otse siis Nigerist neid vastu võttes. mis puudutab nüüd Liibüa ja Nigeri tulevikku, siis Liibüa puhul on väga tähtis ümberpaigutussüsteemi jätkamine, peaksid pingutama rohkem selleks, et ähm, oleks võimalik äh, hädaolukorras ümber paigutada kiiremini. Euroopa Liidu rahastamise poliitilise tegevuse kaudu ja ka tegelikult Aafrika Liidu ja ÜRO äh, vastava töörühma jõupingutuste tõttu on meil olnud tõesti võimalik rohkem inimesi evakueerida Liibüast ja me jätkame äh, ka selle ümberpaigutamise rahalist toetamist. väga tähtis on välja töötada vastuvõtukeskused, mis on kooskõlas rahvusvahelist toimunud, siis suur tänu, mida andsite meile infot parlamentaarse võrgustiku kohta ja et te erasektoriga selleks, et tagada töökohti peaaegu kakskümmend tuhat töökohta on juba loodud lihtne inimestele leiva teenimiseks. väga tähtis on just võidelda äärmusluse levimise vastu, meil on selleks ka programmid ja meil on viissada vabatahtlikult, keda on siis ka erinevate programmide kaudu koolitatud, nii et tegemist on siis konkreetse abiga, eh, mida teie olete ka varem arutanud selleks, et toetada majandust ja toetada siis riiki koha peal ma ei hakka rääkima usaldusfondist, sest seda juba siin mainiti ja ma tean, et mul ei ole nii palju aega, aga on tõesti väga tähtis siin kinnitada veel ka seda, et kui G5 Saheli rühma asus juhtima Niger, siis ta on tõesti teinud siin jõupingutusi selleks, et just koostööd suurendada ja tehakse just koostööd rände ja julgeoleku küsimustes ning Euroopa Liit toetab siis seda tööd selleks, et äh, vähendada rändevoogusid, mis läbivad riigi, kui ka selleks, et suurendada nii pagulaste kui ka migrantide äh, kaitset. esimees, te palusite mul ol-, teha hästi lühidalt ja kuna partnerid juba eelnevalt tervet rida küsimusi juba tõstatasid, siis ma lõpetaksingi nüüd ja olen valmis muidugi vastama küsimustele. aitäh! nagu proua McEvan ütles, meil on siin ka humanitaarabi peadirektoraadist inimesed selleks, et põhjalikku pildi saata. nüüd aga härra Kosta, maksimaalselt paar minutit. aitäh, esimees, aitäh, kolleegid, lugupeetud Nigeeri parlamendi liikmed, ütleb härra Köster Äh, me räägime siin äh, täna väga tähtsaid küsimusi. ja tegelikult on välja tulnud see, et kui positiivne on see, et Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, hakanud huvituma Saheli riikidest viimastel aastatel, kuid ma pole kindel, kas me oleme leidnud jätkusuutlikud lahendused. vahel jääb mulle mulje, et Aafrika riikide toetamise asemel mõistlike lahenduste leidmisel me pigem äh, ehitame välja linnust nimega Euroopa selleks, et äh, migrandid Euroopa Liitu ei jõua. viimasel ajal Euroopa juhtide visiidid äh, Aafrikas olid pigem motiveeritud migratsiooni hirmust ja räägiti lahenduste leidmise selleks, et aafriklased ei tuleks Euroopasse. Nende kohtumiste tulemused on tavaliselt olnud katastroofilised, eriti mis puudutab humanitaarabi. nii et meil on tegelikult üha rohkem pagulasi, kes surevad siis kas kõrbes või Vahemerel tahaksin teile meenutada, et poliitiline ja majanduslik ebastabiilsus, eriti just Sahara tagustes riikides, on tegelikult koloniaalse ekspluateerimise otsene tulemus. kolonialismi lõpp, see tähendab seda, et Aafrika saab ise kasutada oma ressursse, on see, millega Euroopa ei soovi tegeleda. me peame muutuma humaansemaks. Nigeri ja teiste piirkonna riikide toetamine ei ole olnud piisav, siiamaani on lihtsalt ohvrite laipu peidetud. meil on see nõndanimetatud äh, julgeolekupoliitika, millega Euroopa Liit ei lase ECOWAS-i piirkonna riik, riikide kodanikel vabalt liikuda ja võib-olla kolleegid Nigerist äh, võiksid natukene täpsemalt tutvutada seda programmiga, see on endaga kaasa toonud veelgi suurema ebastabiilsuse, sellepärast et äh, tegelikke probleeme ei lahendata stabiilsust ja julgeolekut ei ole võimalik saavutada äh, relvastatud jõudusid äh, toetades, vaid pigem tuleb leida tulevikus perspektiiv noortele ning äh, meil tuleb hakata tunnistama, et aafriklased on meie naabrid ja tuleb lõpetada sajanditepikkune alandamine. see on nüüd väga hea koht selleks, et külalised saaksid ka vastata, siis tõesti paluks äh, kõnest kinnitada. järgmisena proua Jaruka, palun. mind sõna võttis, mul on väga hea meel selle üle, et me räägime tõesti avatult, olukorrast koha peal on šokeeriv, et äh, äh migrandid peavad elama sellistes tingimustes ja need, kes nende eest hoolitsevad, ka nende olukord on väik, mis on seotud migratsiooniga. kuidas see toimib ja mida see tegelikult tähendab? Teil on stabiilne riik ja inimesed ei soovi lahkuda, ütlesite. Te tõesti tänan teid selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud, aitäh, et te ei arvesta mitte ainult oma kodanike probleemidega. et tulemused on olnud äh, katastroofilised, hoolimata sellest, et olete saate abi nii Euroopa Liidult kui ka üleilmselt antropoloogina olen külastanud Euroopa liidumiseks, seda tuleb muuta ja väga paljud noored inimesed, kellega rääkisin, rääkisid sellest, kui pikki aastaid on nad üritanud Euroopasse jõuda ja nad räägivad alati äh, sisserände ärist kui era- ja kui palju te saate aidata tõesti ka neid, kes siis teile kohale jõuavad. ja tahaksin ka rohkem teada selles kahe tuhande kümnenda aasta seaduse kohta, mis äh, kuulutab kõik kuriteoks, mis on puudutatud rändega. aitäh, järgmisena proua Spinelli, palun kaks minutit. ma arvan, et eesmärgi saavutamiseks on tähtis, et Euroopa hakkab kinni pidama oma lubadustest ja ümberpaigutamine kuulub sinna märtsis lõpetati leping Nigeriga, sellepärast et ümber paigutati ainult kolmkümmend inimest. ma oleksin nüüd nii. tahaksin teada saada, mis õiguslikul alusel need ja arenguabi omavahel sidumist. ma olen, mul on jäänud mulje, et pigem antakse sõjalist abi. mõju toob endaga kaasa selle seaduse rakendamine. ilmselgelt ka pagulasvoogusid ja ma tahaksin teada, kuidas see on omavahel, kas on tõesti tõsi, mida on öeldud? Äh, kolleegid Lambertses Argentiini, kui teil õnnestub üks minut rääkida, siis me saame ka anda külalistele sõna, et nad saaksid vastata võtta ja te teate, et meil on ka kohe järgmine kuulamine algamas. aitäh, ütleb Jean Lambert. mul on mõned küsimused, mis puudutavad, mis on suunatud just Nigeri parlamendi pagulastele ja kui palju parlament on kaasatud hoolitsemaks selle eest, et et koostöö toimib, et sotsiaalne ühtekuuluvus kui selline, mida te siin ka muhta ja tihti on nii, et kui politsei suunab vägivalla ühe kogukonnasektori vastu,